La séance est ouverte. koosolek on alanud, kui vastuväiteid ei ole, siis äh, loeme päevakorra kinnitatuks. ja tahaksin teile edastada mõningast teavet koordinaatorite äh, kahekümne neljanda septembri koosoleku otsused on äh, teie koosoleku materjalide hulgas ja kui vastuväiteid ei ole, siis loen need kinnitatuks ja nüüd äh, tuletan teile meelde mõningaid asju, mis puudutavad äh, järgnevatel nädalatel eelarvega seotud üritusi. Äh, äh, liikmeid äh, palutakse järgmisel nädalal kella kümnest üheteistkümneni, kaheksateistkümnendal oktoobril osalema institutsioonide vahelisel kohtumisel, mis puudutab makseid, kus osalevad ka volinik Oettinger, Austria eesistuja esindaja, kes tuleb veel nimetada, ja nõukogu delegatsioonide ja komisjon äh, tutvustab seal raportit, mis puudutab äh, maksete eelarvestust äh, ja sissetulekute eesarvestust kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani ja Äh, tegemist on oluliste täitmata kulukohustuseta, äh, kulukohustustega mm, kakssada kaheksakümmend miljardit, üks kolm, rohkem kui kolmandik meie eelarvest ja kaheksateistkümnendal e-, e-, oktoobril toimub ka äh, eelarve triloog mm, piiratud liikmete hulgaga, mille käigus tegeldakse siis nende otsustega, mis võeti vastu parlamendis kaks nädalat tagasi meie komisjonis ja kahe ja täiskogu hääletab äh, eelarve ettepanekut kahe tuhande äh, järgmisel äh, täiskogul, kahekümne neljandal oktoobril ja pärast seda algab siis lepitusperiood ja mõned ähm, meie liikmed äh, nimetatakse oma fraktsioonide poolt äh, ka osalejateks äh, Äh, lepituskomisjoni ja esimene lepituskomisjoni koosolek toimub äh, seitsmendal novembril kell üheksa ja teine äh, lepituskomisjoni koosolek, kus tõenäoliselt läbirääkimised lõpetatakse, toimub kuueteistkümnendal novembril Brüsselis ja pange tähele, et kuueteistkümnes november on Strasbourgi nädala lõpus nii et äh, loodame lõpetada kuueteistkümnendal novembril, aga kui kella kaheksaks õhtul meil ei ole äh, piisavat äh, veendumust, et me lõpetame, siis ma lõpetan koosoleku ja me jätkame tööd üheksateistkümnendal novembril Brüsselis ja need olid siis need äh, teadaanded, mida soovisin teile edastada. Te olete äh, saanud äh, kahekümne üheksandal augustil toimunud koosoleku protokolli ja kui vastuväiteid ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks. ja tahaks teile öelda, et meie koosolek on täna erakordne sest meie kolleeg Torvalds, teda saadab üks asendaja, keda ta võib-olla võiks meile tutvustada. <laughs> Thank you uh,. My name is Aine. minu nimi on Anna Vehhovara, ma olen kuueteistaastane Soomest ja ja olen siin äh, Girls Take Over päevaga seoses. tegemist on siis äh, Soome lasteorganisatsiooni üritusega ja neljapäeval on rahvusvaheline tüdrukute päev ja äh, tüdrukute võimu ülevõtmise käigus me siis võtame üle oluliste Äh, otsustajate äh, ametikohad, teie kõik siin olete olulised äh, otsustajad ja sellepärast ma olen siin täna ja võtan võimu üle härra Nilsilt. ja see on meie üleskutse, et maailm oleks võrdõiguslikum, aitäh. kuulsime seda üleskutset, aplodeerime. Thank you so much uh, and thank you Aino for being aitäh ja aitäh Ainole, et ta siin on. ja see oleks võib-olla tõesti väga hea eh, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni jaoks, kui tõesti tüdrukud võtaks võimu üle. La relève est assurée. Maintenant je donne la eh, nii et eh, uus põlvkond on olemas ja nüüd annan sõna Ines Vaiderele selleks, et ta tutvustaks meile oma raporti projekti ah,. vabandust, proua Gardia Zabal me alustame nüüd äh, oma tööga, mis päevakorras on, aga me oleme siin äh, kuulnud ju üht-teist, mulle tundub, et teil oli pühapäeval sünnipäev, seetõttu palju õnne, soovime teile äh, meeldivat elu, uut eluaastat koos meie kõigiga. tõesti väga liigutav, väga, see ei tee mind nooremaks, aga väga meeldiv oli ja äh, loen siis selle sõbralikkuse avaldamiseks ja nagu öeldud, äh, see on väga liigutav. Ines Vaidere, kas olete valmis tutvustama oma raportit, teil on sõna. aitäh, ka mina õnnitlen teid, jääge selliseks, nagu olete ja siis on kõik hästi. lugupeetud kolleegid, minu raport, mis puudutab Euroopa Solidaarsusfondi kasutusele võtmist selleks, et äh, toetada Lätit. Äh, see raport äh, käsitleb solidaarsust, mis on üks Euroopa Liidu põhialuseid. hoolimata erinevatest probleemidest ja kriisidest jätkab Euroopa Liit oma liikmete toetamist, kui on tegemist vältimatute probleemidega ja te võib-olla teate, et eelmisel aastal augustist kuni oktoobrini oli Lätis äh, enneolematult tugevad vihmahood äh, ja üleujutused, see puudutas äh, tervet riiki, aga eelkõige puudutas seda üht, seda, see Latkele piirkonda, mis on väga ilus piirkond, aga üks mahajäänumaid ja äh, ja kokku oli kahju äh, kolmsada kaheksakümmend miljonit eurot. meil, Läti on ju väike riik äh, kahe miljoni elanikuga ja mm, see on meie jaoks väga suur kahju ja tegelik äh, kahju on kaks korda suurem kui künnis, mis on sada nelikümmend viis miljonit eurot, et et tunnustatakse äh, sündmust suure looduskatastroofina ja seetõttu on võimalik saada toetust Euroopa Liidu solidaarsusfondist. ja räägiksin veidi, mis mõju oli kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üleujutustel. peamine kulude põhjus oli taristu, mis on seotud kanalisatsiooniga, aga suurt kahju sai ka põllumajandus, e, saamata saagid, tõttu ja ka ähm, põllumajanduslik kanalisatsioon oli ähm,, kraavid olid äh, ummistunud ja eriti ähm, põllud olid äh, vee, vee all, hüdroloogilised äh, ta-, hüdroloogiline taristu oli suures, äh, sai suurt kahju, transporditaristu, kohalikud teed ja raudteed kokku sai kahjustada sada kaheksakümmend neli kohalikku teed ja ka raudteeliiklus tuli ajutiselt peet-, peatada. ja siis kuulutati välja ka ohuolukord, kuna ei saanud ka korralikult koha, kohalikele inimestele teenuseid osutada, näiteks mõned koolid olid üle ujutatud, tuli äh, kinni panna ja minu isiklik kogemus oli, et ma käisin ujumas ühes kohas, kus kuskil oli, kus varem oli põld ja käisime ka paadiga sõitmas äh, nisupõllul ja see näitab teile, et kui suure kahjuga oli tegemist. ja selle tulemusena Euroopa Komisjon hindas, et äh, veidi rohkem kui seitseteist koma seitse miljonit eurot tuleb anda Euroopa Solidaarsusfondist Läti toetamiseks ja ma tahaks rõhutada, et ei ole vaja mm, ka paranduseelarvet teha, sellepärast et seda vahet, seda, neid vahendeid saab käesoleva aasta vahendite arvelt ka, äh, maksta. mm ka alates kahe tuhande teisest aastast, kui Euroopa Solidaarsusfond loodi, äh, on äh, fond kõigis liikmesriikides andnud abi tihti väga traagilistes ole-, olukordades, sest äh, loodus ei arvesta meie poolt loodud piiridega ja need on ka kõige nähtavamad äh, juhtumid, kus äh, Euroopa Liidu poolt vahetult antav abi rõhutab Euroopa Liidu olulist rolli ja meie jaoks, Euroopa Parlamendi saadikute jaoks ähm, on need äh, võimaluseks näidata, et me tõesti saame aidata inimesi, kes abi vajavad, aitäh! solidaarsus on tõesti Euroopa Liidu ühine hüve, aitäh raportöörile! ja nüüd variraportöörid äh, Karin Gloanek-Morin, kes on ka siia jõudnud. kui soovite sõna, siis on teil võimalus nüüd sõna võtta. jah, aitäh, juhataja, aga mina olen nõus äh, raportööri poolt öelduga. ma arvan, et äh, solidaarsus on äh, üks Euroopa Liidu põhiväärtustest ja ma jälgin väga tähelepanelikult äh, seda tööd, äh, mis seondub äh, selle raportiga. aitäh, ma ei näe, et siin oleks kohal teisi variraportööre. kas keegi veel soovib arvamust avaldada? saame sellega praegu piirduda, raportöör oli nii veenev, et midagi lisada ei ole tahaksin lihtsalt öelda, et muudatusettepanekud selle raporti kohta tuleb esitada või siis ei tule, siiski tuleb enne üheteistkümnendat oktoobrit äh, kella kahteteist päeval ja hääletus eelarvekomisjonis toimub viiendal novembril ja novembri esimesel täiskogul Strasbourgis siis äh, toimub täiskogu hääletus ja nüüd tegeleme vahearuandega, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, järgmine fina-, finantsraamistik seega, ja tegeleme oma vahenditega. nii et meil on äh, arutelu, mis peaks kestma umbes poolteist tundi ja majandus- ja äh, sotsiaalkomitee raportöör peaks siin olema ja regioonide komitee raportöör peaks ka siin olema. tervitan teid, aitäh, et kohal olete. ja annan sõna siis kaasraportööridele. ma võtsin siin Isabel Tomaad, aga siin ta ongi. ma ei tea, kes esimesena sõna võtab, kas Jan Olbricht või Isabel Tomaa? Isabel Tomaa? jah, me vahetame siin Jan Olbrichtiga ära, et äh, aitäh, äh, esimees. meie komisjon on otsustanud teha tööd äh, tavalise töövormis, et koostame vahearuande mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja pärast seda mai äh, resolutsiooni, mis võeti vastu juunis ja otsustasime seda teha, võttes al-, arvesse komisjoni ettepaneku nagu ette nähtud, aga võttes aluseks ka läbirääkimiste mandaadi äh, ala-, märtsist kaks tuhat kaheksateist sellepärast, et äh, algatusraportis märtsis kaks tuhat kaheksateist äh, oli täpsustatud, et tegemist on läbirääkimismandaadiga mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste jaoks. ja rõhutan asjaolu, et see mõte, et äh, me teeme tööd ühest nii märtsi raporti kui komisjoni raporti alusel äh, sellega seoses võtsime vastu kaks otsust. esimene ja see on uudi-, esimene uudis, et me ehitasime selle raporti üles kaasa otsustusraportina esimest korda parlamendis. nii et äh, me oleme muutnud komisjoni ettepanekut, äh, nagu me teeme seda teiste raportitega. ja teine uudis, me oleme otsustanud äh, ja see puudutab nüüd äh, Äh, arve, et me oleme siin pannud äh, tabelisse kõigi programmide arvud ja seda tänu nende kogemustele, kes on praegust finantsraamistikku äh, läbi rääkinud ja tervitan siin vähemalt ühte, kes juhtisid meie tähelepanu sellele asjaolule, et kui, et väga raske on läbi rääkida, kui ei ole numbreid nii et äh, siin raportis on kaks uut asja, esiteks äh, tegemist on kaasotsustamisraportiga ja teiseks, et äh, meil on olemas tõesti tah-, tabel, kus on ära toodud kõigi programmide summad ja ähm, veel meetodist lisaks nendele uude, uuendustele, et te teate, et eelarvekomisjon siin ei otsusta kõiki asju ära kõigi teiste komisjonide eest, aga siin programmides oli siin rap-, märtsi raportis oli, äh, olid olemas esimesed elemendid ja need olid need äh, punased jooned, äh, mida oli üsna lihtne üle kanda ja nii komisjoni ettepanekuga seoses kui selle ka tabelisse kanda. nii et kolmekordistasime Erasmuse vahendeid seetõttu või siis öö, otsustasime, et Kosmet oleks vaja kahekordistada või noorte algatust oleks kahekordistada vaja ja nii edasi e, ja ühtekuuluvus ja põllumajandus, seal oli asi selge, seal ei olnud mingit tõlgendusvõimalust, võtsime raporti, tegime vajalikud muudatused ja panime arvud, mis me saime, siis siia kirja, see oli kõige lihtsam. aga märtsi raportis oli ka veel teisi elemente, nagu näiteks uus programm nagu lastegarantii või siis äh, kui öeldi, et äh, selline programm peaks saama vähemalt nii ja nii palju vahendeid. vähemalt ähm, peaks olema programmil sama palju vahendeid, äh, aga ei välistatud seda, et neid vahendeid võiks olla ka rohkem ähm, mm, nii et äh, kõigi jaoks oli sel-, nii et kõik, kõige selle osas, mis märtsi raportis oli selge, me võtsime need äh, numbrid üle, aga kõik see, mis oli tõlgendatav, me siis äh, panime valdkondlikud komisjonid nende teemadega tegelema nii et kutsusime üles äh, valdkondlikke komisjone äh, tegelema selle teemaga, koostama arvamusi. meil on äh, Janniga organiseeritud kaks või kolm ko-, kohtumist teiste komisjonide arvamuste koostajatega ja küsi-, palusime neil, et nad saadaks oma numbrid äh, ja mõtted meile enne selle raporti koostamist, mõnedel õnnestus sellega hakkama saada, mõned jäid hiljaks ja ma ei tea, mõnedelt ma ei tea, kas me saame veel mingit, mingit äh, infot, aga nii hästi kui võimalik, nii äh, fraktsioonides kui komisjonides üritasime selle teemaga tegeleda, aga siin on veel vaja mõningaid äh, korrektuure teha, mis on seotud nende äh, komisjonidega, kes ei ole veel oma arvamusi edastanud meile. aga kuni lõpuni välja me kohandame oma raportit nii muudatusettepanekuid kui äh, seda numbritega tabelit, üritame võimalikult palju hästi, võimalikult palju asju kokku võtta neid äh, nõudmisi, et äh, ülemäär üks koma kolm protsenti ei tohi liikuda ja äh, siis üritame kohandada sellega komisjonide soove, mis seonduvad mitmeaastase finantsraamistikuga, et see oli siis meie töömeetod. aitäh, Isabel ja Jan Olbricht, palun yes,. Uh, just... aitäh, tahaksin lisada veel omalt poolt midagi sellele, mida Isabel Toma just ütles et mis puudutab äh, tabelit ja numbreid, äh, siis äh, on väga oluline, et me üritasime siin iga poliitika või programmi jaoks ette nähtud arve siia tabelisse panna, see ei olnud lihtne, sellepärast et uus klassifikatsioon, mille komisjon on välja käinud, ei ole samasugune nagu vana klassifikatsioon, toon näite. et kui meie hääletasime, et ühtekuuluvuspoliitika jääks äh, sama, eks äh, samale nominaalsele tasemele ja sama ka põllumajanduse puhul, siis küsimus on, et mida me arvame, äh, mida me sellega mõtleme, et kas ühtekuuluvusfond, ELDF ja sotsiaalfond või siis mõtleme uut peatükki ühtekuuluvus ja väärtused, kas me mõtleme ESF-i või ESF plussi, need on erinevad ja sellepärast pidime väga selgelt ütlema välja, et mida me arvame samale tasemele jäämisest, et me, me arvame, et samad, et vahendid peaks jääma samale tasemele, aga, aga peatükid on erinevad. ja seetõttu teistel komisjonidel on nüüd kohustus ise vahendid ära jagada erinevate valdkondade vahel ja seetõttu on neil raskusi, kuna lähenemised erinevatele poliitikatele on erinevad ma võin tuua näiteid ühtekuuluvusfondi ja ERDF-i erinevusest ja sotsiaalfondi kohta, aga ka ahveti üks instrument, need on kõik nüüd põllumajanduse all. nii et ootame komisjonidelt viimaseid ettepanekuid vahendite jaotuse kohta ja see on väga oluline poliitiline otsus kõigi komisjonide jaoks ja vahearuanne ei puuduta ainult äh, tahv-, tabelit, sest et see on lihtsalt äh, lisa selle vahearuande juurde, vaid äh, vahearuanne puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, struktuuri küsimust, fin-, mitmeaastase finantsraamistiku struktuuri küsimust, et kui me oleme nõus komisjoni uue ettepanekuga või ei ole sellega nõus, see on oluline element ja oluline on ka paindlikkus mit-, uue mitmeaastase finantsraamistiku sees. nii et see on palju laiem küsimus kui pelgalt numbrite küsimus. meie eelarvekomisjoni raportööridena äh, meie tegutseme märtsi ja maikuu mõtete alusel, et äh, mida me üldiselt arvame mitmeaastasest finantsraamistikust, et kui me ütleme viis pluss viis, aga nüüd esimest korda seitse, et see on parlamendi poliitiline otsus ja kui me ütleme, et äh, ülesehitus on meie jaoks vastuvõetav, uus ülesehitus ja programmide vahendite vähendamine, mida komisjon on teinud me üritame väga selged olla selles vahearuandes, sest meil on olemas see kogemus varasematest vahearuannetest. nii et me tõesti tahaksime väga tugevat tegelikku läbivaatamist. ja oma raportis me oleme maininud kahte elementi. üks puudutab kulutusi ja teine äh, Äh, on ähm, omavahenditega tegelevate kolleegide töömaalt. see omavahendite äh, küsimus, äh, sellega meie Isabelliga ei tegele, sest teised kolleegid tegelevad sellega, aga ka õigusriikluse küsimus on oluline. see on see uue olulise määruse mõte ja me ei taha kõike üle korrata, mis seondub selle uue määrusega, aga me ütlesime, et kui võetakse vastu see uus määrus äh, nõukogus ja kaasotsustamise raames parlamendis, siis peaksid seal olema kindlasti need elemendid, et äh, lõplikud kasusaajad ei saaksid karistada, sest äh, kõik see õigluse küsimus, korruptsioon, õigusriikluse küsimus, see kõik sõltub liikmesriikide poliitikast valitsuste poliitikast, nii et lõplikud kasusaajad ei tohiks äh, kannatada selle all, mida nende valitsused on teinud. ainult üks peatükk puudutab seda ja kokkuvõtteks vahearuanne on meie poliitiline seisukoht parlamendis, poliitiline seisukoht, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku järgmisi etappe. Äh, ülesehitust ja paindlikkust puudutav ettepanek äh, on seal ja seal on mõningad elemendid, mis on uued, mida Isabel Toma mainis, esiteks äh, muudatusettepanekud, äh, isegi kui meil on tegemist tegelikult nõusolekumenetlusega, ja teiseks tabel, mis on väga selge parlamendi avaldus selle kohta, et kuidas parlament oma äh, ähm, äh, seisukohta sellest äh, ühest koma kolmest protsendist mõistab, et Ehm, ja kui eelarvekomisjon selle on vastu võtnud ja kui parlament vahearuannet hääletab, siis äh, sellest hetkest alates äh, võtavad, hääletavad äh, komisjonid oma seadusandlikke ettepanekuid, kus on siis vahearuande numbreid kasutatud. et tegemist on sellise paralleelse tööga erinevates komisjonides. suur aitäh kahele kaasraportöörile äh, selle dokumendi ettevalmistamise eest, kõige selle aja eest, mis te olete pühendanud sellele tööle ja kõikide nende kohtumiste eest, äh, mis te pidasite teiste komisjonide kolleegidega. esimest korda äh, tutvustati nüüd ettepanekut arvandmetega programmide kaupa. kõik see on muidugi läbirääkimisprotsessis alles, äh, oletades, et nõukogu äh, saab ka mandaadi ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta algusest saab siis hakata läbi rääkima mitmeaastane finantsraamistik on muidugi väga oluline teema see on otseselt seotud meie äh, omavahendite reformiga, neli kaasraportööri tegid oma ettepanekuid ja meil oli kaas, kaks kaasraportööri, kes tegelesid spetsiaalselt omavahenditega. annan nüüd Gerard äh, Debrele sõna ja Jaanus Levandovskile, kumb esi-, on esimene, Levandovski, palun see on väga harv, et meil on kaks raportööri ja üks hääl, ühel häälel kõnelevad. nüüd ega me midagi siin uut ei leiutanud, me lihtsalt kordasime üle parlamendis läbi hääletatud seisukohad. punkt üheksa äh, räägib äh, tulu ja kulu ühtsest paketist ja sellest, et ilma olulise edasiminekuta uute omavahendite küsimuses seda vastu võtta ei saa, see on parlamendi tingimus. oluline on ka see, et me kinnitame kodanikele, et uued omavahendid ei tekita mingit uut maksukoormust kodanikele me oleme tervitanud komisjoni ettepanekut uute omavahendite kohta, millega konsolideeritakse ühisturgu, viiakse sisse ühtne äh, tulubaas ettevõtetele, äh, võideldakse äh, plastmassi kasutuse vastu uue maksuga ja ja kasutatakse paremini ära heitkogustega kauplemise süsteemi, ma ei ole küll spetsialist, aga need on komisjoni ettepanekud ja meie näiteks äh, tahaksime ka digitaalmaksu järk-järgulist sisseviimist ning äh, finantstehingumaks tuleks äh, uuesti võib-olla kasutusele võtta või, või sisse viia lõpuks. see oleks siis osa tulude poolelt ja loomulikult koos Gerard Depreega ähm, ootame ka konstruktiivseid ettepanekuid teilt. Merci. aitäh, Gerard Depre, palun. suur aitäh, esimees Jaanus Levandovski seletas ära kõige olulisema. nüüd võib-olla räägiksin, kuidas meie ettevaatliku lähenemise puhul valikuid tehti. muidugi ma tahaksin tänada kolleeg Levandovskit ja teisi kaasraportööre äh, selle eest, et äh, nüüd poliitiline ja sotsiaalne element äh, tõesti on sidusalt esindatud uues finantsraamistikus meil oli ettevaatlik lähenemine kahel põhjusel. kõigepealt me tahame omavahendite süsteemi sisse viia muudatusi ja meil on toimunud muidugi nõukogu äh, vaidlused ja seal on isegi liikmesriikide seisukohad väga erinevad, mõned ei taha mitte midagi praeguses süsteemis muuta, nende jaoks on omavahendite süsteem rajatud äh, liikmesriigi kogu rahvaturule ja see on alfa ja omega ja kõik. teised on palju avatumad, mõtlevad ka, et eelarvesse võiks uusi omavahendid, omavahendite ressursse sisse võtta, aga eh, tuleb tähelepanu eh, juhtida ka sellele, et parlama-, on MFF-i puhul lihtsalt äh, nõusolekumenetlus, aga kui omavahendite reformi hakatakse sisse viima, siis meil ei ole isegi mitte, mitte seda õigust. me saame sellest rääkida, me saame oma arvamuse koostada, aga äh, muud mõjutamisvõimalust meil ei ole ja seetõttu otsustasime tasa ja targu edasi minna ja äh, muidugi täpsustame komisjoni eh, seisukohti ja täiendame seda eh, märkustega, mida võiks siis tulevikus kaaluda. see oli, härra esimees, eh, vist kõik minu poolt. suur aitäh kahele kaasraportöörile selle ülevaate eest uute omavahendite kohta. uued omavahendid ei tähenda maksukoormuse kasvu maksumaksjale Euroopas, see on tähtis sõnum. ja kui uued omavahendid kasutusele võetakse, siis kergendavad nad isegi liikmesriigi maksukoormust, eh, vähendades liikmesriikide oma panust Euroopa Liidu eelarvesse. niisiis, suur aitäh neljale kaasraportöörile kogu selle töö eest, mis ära tehti, te olete kaks aastat selle kallal töötanud ja äh, siis tuleks hakata läbirääkimisi pidama nõukoguga. annaksin variraportööridele järgmiseks sõna, koordinaatoritele sõna, härra Fernandes, Rahvapartei nimel, palun. suur aitäh, ma räägin täna portugali keelt. suur tänu. ma tahaksin öelda suur tänu kõigile, kes selle raporti ette valmistasid, nad on äh, väga palju tööd teinud, variraportöörid on vaeva näinud, komisjonid on vaeva näinud. ja nüüd võib äh, enesekindlalt öelda, et Euroopa Parlament on valmis, meie oleme oma töö teinud. ja nüüd tahaksime kuulda sama ka nõukogu poolelt sooviksime, et nõukogu äh, tõmbaks ka otsad kokku, et me saaksime enne aasta lõpu joone alla tõmmata. nõukogu, nõukogule antav mandaat on võtmetähtsusega selleks, et me saaksime kokkuleppele jõuda veel selle parlamendikoosseisu ajal. nüüd äh, see kõik toimub ju meie kodanike Euroopa Liidu huvides tulevikus seisab meil ees mitmeid katsumusi ja ähm, äh, me peame leidma äh, vastavad vahendid neist ülesaamiseks oma mitmeaastases finantsraamistikus ja äh, töö peab jätkuma kuni kahe tuhande kahekümne esimese aasta jaanuarini, me peame äh, mitmeaastase finantsraamistiku vastu võtma, kõik vastavad määrused vastu võtma ja leppima kokku kõik arvud ka järgmiseks aastaks. kujutage ette, mis võiks juhtuda Erasmus plussiga, kui mingi äh, maksetõrge tekiks või kui katkeksid maksed meie põllumeestele või kui ei tehtaks sissemakseid ühtekuuluvusfondi, kus on juba kokku lepitud projektid ja projektid juba on käivitatud et äh, mis siis juhtub, kui järsku rahastamine peatub? Äh, mis juhtub meie ettevõtetega? Äh, kujutage ette, milline õiguslik ebakindlus võib siis valitseda. see on see, mis võib juhtuda, kui me ei saa oma eelarveraamistikuga valmis. Euroopa Liidul on hädasti vaja prognoositavust, ettevõtjatel, teadlastel on vaja prognoositavust, seega me ei saa lubada mingisuguseid tõrkeid ja takistusi. see võib mõjutada solidaarsust, Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja seda, kuidas me tuleme toime äh, meie kõige ees seisvate probleemidega näitame, milline on solidaarsus praktikas, et solidaarsus toimib kõigile, käitugem vastutustundlikult, see puudutab ka suuri probleeme nagu ränne ja julgeolek. me peame ühiselt otsuseid vastu võtma Euroopa tasandil ja Euroopa kodanikud ootavadki seda, nad ootavad meilt tulemusi. vaadakem siis Äh, millal nõukogu mandaadi saab, et saaks läbi rääkima hakata Euroopa Parlamendiga. Äh, see puudutab Euroopa kasvuväljavaateid, Euroopa projekti tervikuna. kodanikud, kes on äh, usaldanud meid, vajavad vastust. nüüd üks koma kolm protsenti SKT-st oli meie ettepanek. ma arvan, et see on üsna mõistlik protsent parlament äh, on töötanud väga tugeva metoodika alusel. Äh, kõik on läbimõeldud, kõik on kindel. Äh, me tahame tagada selle, et meil oleks ka olemas see raha, mida meil on vaja. arutasime, arutasime, leidsime, et üks koma kolm protsenti on just see protsent, mis võimaldab ühtekuuluvuspoliitikat edasi aren-, ellu viia, põllumehi toetada, Erasmus plussi toetada, üks koma kolm protsenti SKT-st võimaldab meil ka julgeoleku ja kaitsepoliitika küsimustega tegeleda. see on see arv, mis annab meile hea aluse. nõukogus nad muidugi venitavad neid arve, mõned soovivad üleüldse ühte protsenti, aga need diskussioonid on täiesti absurdseks muutunud ja veel üks asi, millest ma tahtsin nüüd rääkida täpsemalt, ega me siin Euroopa maksudest ei räägi. Äh, liikmesriigid otsustavad ise maksude üle, aga meie kõneleme sellest, kuidas äh, tulubaasi suurendada ilma selleta, et äh, kodanikud maksude kaudu karistada saaksid. see on see meie omavahendite reformi debatt Äh, nüüd on pall löödud nõukogu poolele. Äh, meie raportööridega läheneme küsimusele positiivselt, oleme siin öelnud ka, et äh, tagasimaksed lõpetatakse, eelarve peab olema läbipaistev. ja kokkuvõttes me tahaksime kogu protsessis suuremat selgust ja oleme kõik selles küsimuses ühel meelel. meil on selged eesmärgid, me tahame sellist eesmärki, mis vastab ka meie vajadustele ja, ja võimaldab meil äh, raskustest üle saada ja me peame olema jaanuariks valmis. tänan! suur aitäh! nagu Lekar see sõber Président, notre shadow, c'est Daniel Viotti, donc. Monsieur Mann. Monsieur... anname siis, kes meil oli see variraportöör siin, palun? president, anch'io voglio ringraziare voglio.... suur tänu. Äh, mina tahaksin ka öelda aitäh neljale kaasraportöörile. et ma arvan, et äh, nad on väga tubli tööd teinud teinud just seda, mida neilt paluti ja see on tegelikult kuudepikkuse töö tulemus, millest me täna räägime. ma räägin sellest osast, mille puhul mina olen pädev, proua Toma räägib siis mitmeaastasest finantsraamistikust. kuida-, mina räägin sellest, kuidas finantseerida äh, eelarvet ja ja omavahenditest. tahaksin toetada kaasraportööre. Eh, omavahendite küsimus on üleval olnud juba mõnda aega ja ma hindan ka eh, kolleegide Depree ja Levandovski tasakaalukat realistlikku lähenemist, ma ei ütleks, et see on nii eh, suur ettevaatus, vaid pigem realistlik mõistlik lähenemine. me ei taha niisugusi äh, taotlusi esitada, mis, äh, mille, millele teised institutsioonid ei, ei suuda vastata. me tahame teha sellised ettepanekud, mida reaalselt nõukogu ka arvestada saaks ja vastu võetud saaks siis see on minu meelest äh, kõige, kõige suurem ettevaatus, mida on vaja. aga nüüd äh, äh, kuulasin kolleeg Levandovskit ja teisi, kes tema järel sõna võtsid ning mina isiklikult olen selle poolt, et liikmesriigid peaksid aru saama sellest, mida me taotleme kodanikud peaksid mõistma, et Euroopa Parlament ei taha, et nende maksukoormus suureneks, me tahame finantseerida neid programme, mis on kodanikele kasulikud, mis on edukad olnud siiani ja jätkuvalt on edukad. ja me tahaksime ka liikmesriigi, riikide endi ressursse vabastada. tahame oma äh, äh, ressursse kasutada Euroopa Liidu oma ressursse, kasutada ilma eh, maksumäära tõstmata. kodanikud hea meelega finantseeriksid meie programme. Eh, ja väga selge on see, et Euroopa Parlament on alati seda eesmärki järginud ja nii minu arvates peakski edasi minema isegi kui parlamendi pädevus on ähm, ei ole võrreldav mitmeaastase finantsraamistiku ja oma ressursside küsimuses on, on äh, kahel äh, teemal siiski selge seos. tänan. suur aitäh, härra Joti. Äh, te kõnelesite sotsiaaldemokraatide nimel ja nüüd ECR palun. härra Kölmel, jah, aitäh, härra esimees, ka minu poolt kõigepealt suur tänu kõigile kaasraportööridele selle töö eest, me kõik teame, kui raske see töö on selle koja seisukohad on tegelikult juba erinevates avaldustes sees, aga me peaksime siiski veel kord rääkima nendest küsimustest ja vähemalt ECR fraktsioonil on väga paljudes küsimustes hoopis teistsugune seisukoht selle kohta, kuidas kokku panna tõhus Euroopa Liidu eelarve. ma tooksin mõned punktid selle kohta ka välja sest praegusel hetkel on meil veel nende resolutsioonide alusel Äh, tähtsates punktides kurssi muuta. siin tahan toonitada seda, et me ei tohiks kogu aeg nõuda rohkem raha selleks, et seda veelgi rohkem ümber jagada. selle parlamendi eesmärgiks peaks olema see, et me tõesti Euroopa rahadega midagi kujundame ja kui me räägime, et meil on uued ülesanded ja et me peame nendega tegelema, siis tuleb ka tunnistada, et raha on otsas ja näit-, ja me peaksime olema julged ning näiteks põllumajanduspoliitikalt vahendeid ära võtma. me ei peaks nüüd koostama seitsmeaastast finantsraamistikku, mille puhul igaks aastaks on samad summad ette nähtud ja siis seitsme aasta pärast oleme me jälle selle lõhkise küna ees, et jah, me ei saa väga palju kärpida, kõik eeldavad, et teatud maksed jätkuvad. nüüd aga saaksime me tõesti teha julge sammu ja öelda põllumajandusvaldkonnas, et vaadake vahendite jagamine ümber, samamoodi ka ühtekuuluvuspoliitikas ma leian, et ühtekuuluvuspoliitikas saame me üles näidata solidaarsust, aga meil ei ole vaja ühtekuuluvuspoliitikat nende piirkondade jaoks, mis on niigi juba väga kaugele arenenud, neil ei ole ühtekuuluvus äh, Äh, poliitikat vaja. peame keskenduma nendele piirkondadele, kus on tõesti veel vajadused suured. ja me tõesti peaksime nüüd olema julged ja panema paika eesmärgid, mille täitmist on võimalik ka mõõta. ei saa olla nii, et me paneme paberile midagi kirja ja lõpuks ei huvita see mitte kedagi. mitte keegi ei tea ka, mis selle rahaga saavutati. tõin välja need kaks poliitikavaldkonda, kuna need on ilmselgelt kõige suuremate kulutustega valdkonnad. kui me räägime omavahenditest, ka siis ei jaga ma seda seisukohta, mida siin täna öeldi. mind üllatab tegelikult see hinnang äh, Eh, kui siin tõesti nagu mantrat korratakse seda, et me viime sisse omavahelite süsteemi Euroopa Liidu jaoks. aga me oleme tegelikult ju päris kindlad, et see süsteem toob kodanikele kaasa suurema administratiivse koormuse. kallid kolleegid, vaadake oma liikmesriikide ajaloos tagasi kas meil on olnud minevikus äh, valdkondi, kus ühe uue maksu sisseviimisega ülejäänud maksud on vähenenud? nii see ju pole, kui meie nüüd viime sisse maksu, kui me hakkame tegelema maksuõigusega, siis see tähendab seda, et see pole kuidagi seotud liikmesriikide maksutõusudega ja ma võin praegu kihla vedada, et ükski liikmesriikidest ei vähenda riiklikke makse, see tähendab seda, et kodanikud maksavad lõppkokkuvõttes rohkem ning veel üks põhimõtteline küsimus. ma ikka veel leian, et kui me soovime lähimuspõhimõttel toimivat Euroopa Liitu, siis ei ole vaja maksuõigusega hakata tegelema Euroopa Liidu tasandil. kes soovib seda teha, see soovib mingil hetkel ilmselgelt luua Euroopa Ühendriigid. olen selles veendunud. aitäh. Merci, merci, monsieur Colmel. suur aitäh, härra Colmel. härra Depre, annan teile sõna ALDE nimel ma annan tegelikult äh, härra Torvaldsile sõna, äh, aga üheks sekundiks äh, tahaksin siiski sõna ja reageeriksin kolleeg Kölmeli sõnavõtule. kui me räägime omavahenditest, siis me ei kõnele Euroopa maksust. maksud on liikmesriikide pädevuses nõukogus otsustavad nende üle ministrid, liikmesriigi parlamendid, Äh, hääletavad maksude üle ja nüüd äh, ainult osa äh, nendest, sellest maksutulust läheb Euroopa Liidu kassasse. ei maksa siin hirmutada kodanikke selle fantoomiga, kes hakkab koguma Euroopa maksu. meie omavahendite reform võimaldab aja jooksul vähendada liikmesriikide oma panust Eh, Euroopa Liidu eelarvesse. see on reaalsus, see juba toimub eh, võrreldes varasemaga. osa eh, omavahenditest tuli liikmesriikide eelarvest ja see väheneb see osa, osakaal väheneb, härra Kalmel, ma pean teile seda nüüd sõbralikult meenutama, uued omavahendid võimaldavad vähendada liikmesriikide enda panustamist Euroopa Liidu eelarvesse ja me ei nõua mitte mingisugust uut Euroopa maksu. Eh, <laughs> nii, mina võin järgmisele inimesele sõna anda, see on minu ülesanne siin, aga nüüd teisisõnu tahtsin öelda, et omavahendid näiteks äh, koosnevad tollimaksudest, seda koguvad ka liikmesriigid, äh, osad hoiavad endale kakskümmend protsenti nendest, seda võib ka muidugi äh, läbi vaatama hakata. mõelge Amsterdamile, Rotterdamile ja Antwerpenile, sinna läheb see raha aga kakskümmend protsenti on ikkagi tollimaksudest siiski äh, väga palju, kui see läheb Hollandile ja Belgiale. aga uued omavahendid on need äh, maksud, ma usun, et liikmesriigid võtavad ka äh, äh vast-, tehtavaid muudatusi oma õigustiku ette, et neid tegelikult kogutakse liikmesriikides, aga antakse Euroopa Liidu eelarve käsutusse. ja e, see võimaldab Euroopa Liidul e, vähendada neid e, liikmesriikide enda makse. nüüd Euroopa maksumaksja raske koormus väheneb selle reformi tulemusel ja nüüd härra Torvalds. Thank you, chair um,. I will be opening for Torvalds. aitäh, esimees, ma olen täna Nils Torvalds ja võtan sõna siis äh, noore Euroopa kodanikuna, tüdrukuna. Euroopa Liidu poliitikad mõjutavad otse miljoneid tüdrukuid just sellepärast ma tahaksin toonitada seda, et tüdrukud äh, paluvad, et lõpuks äh, hakatakse kinni pidama lubadustest, mida on tehtud, me tahame, et meil oleks äh, soolis Äh, võrdõiguslik äh, eelarve, et meil investeeritakse noorte tüdrukute tugevu-, äh, tugevusse ja toetamisse. võrdõiguslikkus ei ole lihtsalt sõnakõlks, see on vajalik selleks, et tagada kõikide kodanike jaoks hea elustandard. me soovime, et Euroopa Liit äh, kuulaks ära noored kodanikud ja töötaks välja mitmeaastase finantsraamistiku, mis tegelikult ka kajastaks äh, äh, kõiki neid lubadusi, mida on antud kõnedes, mida oleme kuulnud ja ka kõiki neid ilusaid lubadusi, mis meile on antud. et Nils Torvalds ennast ka täiesti tühjakohana siin kõrval ei tunneks, annan ka talle sõna, et ta saaks paari sõnaga mitmeaastasest finantsraamistikust rääkida. aitäh, Aino Aino võib nüüd puhata Äh, natuke mitmestes finantsraamistiku lektüürist ja minna hoopis äh, ja võib äh, lugema hakata Soome rahvuseepust Kalevala. meiega läheme nüüd siis igapäevaelu juurde tagasi. aitäh kaasraportööridele raske töö eest, ka tulevikus on neil veel raske töö ees, enne kui me jõuame kokkuleppele siis äh, nõukoguga ja komisjoniga. arvatavasti võtan sõna mõeldes ka eilsele IPCC avaldusele. ma arvan, et me peaksime endale selgeks tegema, et äh, see vahearuanne on seotud ka kliimaküsimustega ja isegi palju. kui vaadata neid numbreid, mida eile avaldati, kui vaadata seda kõverat siin, kui me praegusel hetkel oma otsustega selle kõvera alla ei mahu, siis me laseme võimaluse käest. nii et äh, mõeldes vahearuande ja ainusoovide peale on meil tõesti väga palju veel vaja ära teha, midagi, mis tõesti ka mõjutaks mitte ainult meie elu, vaid ka Aino elu tulevikus. Merci, merci la respons-. suur aitäh. meest, vastutus ei ole olnud äh, kunagi nii suure tähelepanu all kui praegu, sest äh, meie planeedil toimuvad tohutud muudatused ja nüüd roheliste nimel, härra Sooli. aitäh, esimees. kõigepealt suur tänu kaasraportööridele sellest, mida nad siiamaani on äh, välja toonud, aitäh ka väga selle novaatorliku lähenemise eest selle raporti koostamisel. eriti mõtlen siin just äh, teise osa peale õigusloomeliste muudatusettepanekute ja ka kolmanda osa numbrite peale. meil on väga hea meel selle raporti üle, sest see toob väga hästi välja selle parlamendi varasemad äh, seisukohad, eriti just märtsikuus vastu võetud raporti ja maikuise resolutsiooni, resolutsiooni ettepanekud nii et tegemist on järjekindla tööga ja parlamendi enamuse seisukohti on arvestatud. nii et ka meie oleme valmis jääma oma varasematele seisukohtadele ja hääletustulemustele kindlaks. tahaksime aga näha teatud parandusi tekstis, seda siis muudatusettepanekute kaudu ja ka erinevate arutelude ning hääletuste kaudu. ma tooksin välja veel mõned küsimused, mis on meie fraktsiooni jaoks tähtsad. näiteks äh, kui räägitakse siin jätkusuutliku arengu eesmärkidest ja kliimaküsimustest, siis meie jaoks on need kõige olulisemad. Nad on siin küll kirjas, aga me arvame, et seda sõnastust tuleks äh, tugevdada, eriti just äh, raporti esimeses kahes osas. me leiame, et raportis tuleks vastata ka komisjoni ettepanekule äh, vähemalt kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu kulutustest peaksid olema suunatud kliimaeesmärkide täitmisele. see pole päris sama, mis meie välja pakkusime oma raportites mis oli kolmkümmend protsenti kliimale nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt äh, siis aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. nii et me tõesti peaksime jõudma siin kokkuleppele selles osas, kuidas neid kompromisse sõnastada. Neid samu kompromisse, millele me oleme parlamendis jõudnud. me samamoodi usume, et äh, järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks arvestama rohkem ka sooküsimustega ja soolise võrdõiguslikkusega. Äh, vahearuanne peaks olema võimalikult avatud. Äh, ühtegi võimalust ei tohiks välja jätta ja vahearuanne peaks olema võimaluseks äh, üle vaadata siis mitmeaastast finantsraamistikku kui kontseptsiooni ja kui vaja, siis peaks seda olema võimalikult põhjalikult üle vaadata. samuti tuleks teatud eesmärke suurendada teatud programmide puhul. ma mainin siin lihtsalt ühte, milleks on ESF pluss, numbrid, mis komisjon välja pakkus siin on tegemist netokärpega võrreldes äh, praeguse programmiga, meie soovisime saada siiski vahendite tõstmist, aga samal ajal peame siiski arvestama siis äh, ühe koma kolme protsendise äh, piirmääraga, mis märtsikuises raportis paika pandud. me peame meenutama ka meie väga pikka aega kehtinud seisukohta, et ettepanek tuleks nõukogus vastu võtta kolmeneljandikulise kvalifitseeritud häälteenamusega. me ei saa olla nõus sõnastusega, kus öeldakse, et mitmeaastane finantsraamistik tuleks kohe kindlasti vastu võtta veel enne parlamendivalimisi meie ei välistaks võimalust, et mitmeaastane finantsraamistik võetakse vastu enne parlamendivalimisi, aga meie jaoks sisu on tähtsam kui tähtaeg. nii et meie seisukoht, kohad ja meie hääletus peaks siiski sõltuma ettepanekute sisust ja ka komisjoni ettepanekut, vabandust, nõukogu ettepanekute sisust. omavahendid paaris, paar märkust selle kohta ka. meie leiame, et teksti tuleks tugevdada. ta peaks äh, siin äh, selgemaid nõudmisi välja tooma nii digitaalmaksu kui ka ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi osas. peaksime tõesti tugevamalt siin numbrite juurde jääma ja ka selle pikaajalise ja vana Euroopa Parlamendi seisukoha juurde, et me ei saa teha ettepanekut, mida saab kasutada selleks, et äh, pikendada äh, praegu kehtivaid anomaaliaid. me teeme muudatusettepanekuid, mis kajastavadki just neid küsimusi, mida praegusel hetkel selgitasin ja olen valmis tegema koostööd kaasraportööride, teiste raportööride ja variraportööriga. suur aitäh. vaatan, et kuue raportööri siin ei ole. FTD nimel, härra Valli. suur tänu raportööridele selgituste eest. mina teatud juhtumite puhul saan ainult pead noogutada, eriti kui räägitakse sellest, kui tähtsad on teatud programmid. näiteks vaesusevastane võitlus, rohkem vahendeid teadusuuringuteks ja olen täiesti nõus ka kolleeg Torvaldsiga, et meil on vaja rohkem vahendeid noorteprogrammide jaoks. kuid samal ajal peame me jääma realistlikuks ning me ei tohiks siin hakata pidama populistlikke arutelusid ka Kesk-Itaalias äh, on väga palju maavärina ohvreid, äh, kellest võiks rääkida, ma võiksin teile rääkida sellest, millised on nende probleemid. Äh, just selle, just Euroopa Liidu eelarvedistsipliini pärast, kus tõesti taastamistööd ei ole võimalik läbi viia, kuigi meil on vähemalt saja miljoni eest kahjusid Äh, pärast maavärinaid, me teame ka väga täpselt, äh, mida tähendab Brexit meie jaoks ja just sellepärast me peaksime, sellepärast me ei tohiks teha ettepanekuid, mis on ebarealistlikud ja lähevad liiga kaugele. mõned riigid äh, võivad äh, kindlasti maksta senist summat, aga teistelt hakatakse nõudma palju rohkem ja me ei tea, kas äh, selline vahendite tõus on üldse lubatud. see kõik kõlab äh, hästi, aga ma ei usu, et see on tegelikult ka realiseeritav. mina sooviksin, et me palju rohkem üritaksime võidelda raiskamise vastu Euroopa Liidus ning äh, me peaksime ebatõusatelt programmidelt vahendeid ära võtma ja neid äh, pigem äh, ümber kandma nendele riikidele ja programmidele, kellel on seda raha päriselt ka vaja mõtlen siin näiteks Türgi peale, siin on tõesti eelarveridu, mille üle tasub rääkida. selline ümbertõstmine sobiks mulle rohkem kui üleüldiselt programmidele vahendite suurendamine. üks tähtis punkt, mille kohta on mul ka lisaküsimus, tagasimaksed. et siin teatud juhtumitel tagasimakse nõutakse, seda võib ju mõista, kui on tõeline põhjus olemas aga praegusel hetkel on eelarves juba nii palju tagasimakseid sees, et ma kardan, et äh, see kõik läheb liiga segaseks ja seda tuleb äh, üle vaadata. ma ei räägi siin mitte ainult brittide tagasimakset äh, Äh, maksest, sest äh, pärast nende lahkumist nagunii äh, see enam päevakajaline pole, aga meil on veel kuue-seitsme riigi puhul erinevaid soodustusi, mida minu arvates tuleks põhjalikumalt üle vaadata. ma arvan, et me saame seda ka tõesti siis kolleegidega arutada ja saame siis ka konkreetseid numbreid välja tuua ning me ei pea tegema nõudmisi, mida võiks pidada populistlikuks par la voix de leur coordinateur ou de leur shadow rapporteur. J'invite maintenant koordinaatorid ja raportöörid on sõna saanud, nüüd annan teistele sõna, kes soovivad. härra Monta. härra Manka, palun. aitäh. esimees ühelt poolt väga paljud liikmesriigid vaatavad Euroopa Liidu eelarvesse sissemakseid kui lihtsalt sissemakseid, mitte aga tähtsaid investeeringuid ja nõukogu varem ei soovinud ju omavahendeid sisse viia, kuigi Euroopa Parlamendil oli selle kohta selge soov ja seisukoht. ning toona teatud valitsused ütlesid, et neil ei ole enam mitte mingit võimalust eelarvet mõjutada, see pole õige. nõukogu osa kaalu ei vähendata, just sellepärast kutsuti kokku ju ka Monti omavahendite rühm, mis tõesti väga pikki aastaid väga vastutustundlikult äh, oma tööd tegi ja ka meie institutsioon saatis sinna kolm inimest. otsus võeti vastu lõpus Monti rühmas ühehäälselt, ainult ühes punktis üks liige polnud nõus, võib-olla tõesti kõik ei toimi äh, ku- ja raske on, et kolme institutsiooni esindajad jõuavad kokkuleppele. aga suuremat osa nendest otsustest ju tegelikult institutsioonid enam ei arvesta. ma küsisin tegelikult komisjonilt natukene aega tagasi, et miks söemaks ära kaotati, see oleks olnud ju suurepäraseks sissetulekuallikaks ja me saaksime seitsmeaastast finantsraamistikku rahastada komisjoni vastus oli, et arvestati küll söemaksu sisseviimisega, aga kui sellega arvestati, siis ma ei saa aru, miks see ettepanek lõpuks välja võeti, keegi pole sellele vastust andnud ja peale selle tuleb veel öelda ka, et äh, mitmeaastane finantsraamistik äh, kui kodanikud seda ei mõista, siis võivad lahkuda veel mõnedki riigid, me ei räägi siin äh, mitte ainult ümberjagamisest äh, ja me peame arvestama ka kodanike heaoluga. Merci, merci. Euh, aitäh. jah, see maksustamine on kindlasti väärt eraldi äh, järelmõtlemist, aga proua Kristla praegu, palun. aitäh esimees, äh, mul on mõned küsimused, ma ei saanud aru, mis asi see lastegarantii on, äkki võib-olla autorid võiksid seda selgitada, siis õigusriigi põhimõtete puhul tõesti on tegemist komisjoni ettepanekus väga suure sammuga edasi ja kui meie nüüd ütleme õigusriigi põhimõtetele jah, aga siis ka äh, finantstagajärjed sellele, aga mitte kasusaajatele, tõesti, see on see, et läheme küll ujuma, aga märjaks saada ei taha ja on täiesti selge, et hiljem peab mõjusid olema tunda ja me tunneme ka neid mõjusid, nii et me praegusel hetkel tõesti öö, ähm, valetame siin kõigil suud ja silmad täis, ma saan aru, et neid programme soovitakse käimas hoida. aga kui meil on mõnes riigis probleem õigusriigi põhimõtetega, siis ei ole nii, et kuskil ajalehes või televisioonis seda räägitakse, et politsei ja kohtuvõim ei toimi, vaid lihtsalt see, et kasusaajaid tõesti ähvardatakse, mõelgem siin näiteks Ungari juhtumi peale, kus lõplik kaju, kasusaaja sai Euroopa Liidult korralikult äh, raha ja kohalik kohtuvõim ei tegele äh, selle vargusega nii et tõesti äh, minu arvates sellised argumendid mitte kuhugi ei vii ja me peaksime selle üle veel kord järele mõtlema, sest komisjoni ettepanek on väga hea. mul on väga kahju, et muudatusettepanekud, mis nõudsid Euroopa Liidu õigusest kinnipidamist euroalal, ka välja võeti. kuidas me soovime hoida euroalat toimivana, kui me nii-öelda Euroopa õiguse, õigust euroalal ei rakenda, see oleks ju suureks veaks, sest meie sõltume kõik sellest, et euroala toimib. mis Euroopa Liit see meil on, kui me ei hoolitse selle eest, et Euroopa õigus siin kehtib, sest siis lihtsalt Euroopa Liit kukub kokku nii et siin me praegusel hetkel teeme täpselt vastupidist sellele, mida me peaksime tegema ja ma tõesti leian, et komisjoni ettepanekud on siin väga head ja nüüd tekib siis veel ka küsimus, et äh, kui radikaalselt ma nõuan seda Euroopa Liidu õigusest kinnipidamist, see on hoopis teine küsimus ja siiamaani ka komisjon ei ole olnud väga radikaalne ja järjekindel. integratsioon ja solidaarsusfond on tõesti väga head ettepanekud, aga teised kaks punkti on minu arvates küll sellised, mis lähevad liiga kaugele. aitäh, ma tuletan meelde, et meil on ühine koosolek äh, Äh, homme pärastlõunal selleks, et arutada äh, õigusringi põhimõtete äh, austamise reegleid. ja nüüd sõna härra Sarvamaale. aitäh, mul on kolm märkust, esimene puudutab prioriteete ja loomulikult tunnustaks kõigepealt kaasraportööre selle väga innuka töö eest, mida nad on teinud aga kõigepealt nüüd prioriteedid. me pidevalt mainime neid, mainime, et äh, julgeolek ja ränne ja teadusuuringud ja VKE-de kaudu töökohtade loomine, aga ka põllumajandus ja ühtekuuluvus ja terve rida teisi asju veel. ja kui me oleme ausad selles küsimuses, siis isegi kui meil on üks koma kolm protsenti, mis on meie eesmärgiks, isegi sellest ei piisaks, et meie prioriteete ellu viia. mida ma tahan öelda, on see, et me tõesti peame väga selgelt välja ütlema, millised meie prioriteedid on. ma ei hakka neid äh, siin äh, neid uuesti üles lugema teises järjekorras, aga kui me küsime kodanikelt ja me oleme teinud, siis on väga selge, mis nende arvates prioriteedid on. julgeolek, ränne ja kliima. ja võib-olla me võiksime sellest alustada. nii et selged prioriteedid, aga mida ma tahaksin välja tuua ja mis minu, mulle meeldiks, et meil oleks selgeks, prioriteediks äh, oleks äh, ühtne Euroopa äh, taristu, transport ja see on asi, mida me loome. et kus me loome lisandväärtust. nii et võiks väl-, selgelt välja tuua, et mis tõesti on prior-, prioriteedid ja teiseks oluline on lisandväärtus ja me peame mõistma, et tegemist on täiesti teistsuguse mõõtmega selle töö puhul, et ähm, see ei puuduta sisu, vaid seda, et me tõesti keskenduksime tulemustele. ja me ei ole selleni jõudnud endiselt ja ma ei ütle, et vahearuanne peaks äh, olema väga selgelt sõnastatud, aga me peame mõtlema sellele, kui me töötame selle dokumendiga, me peame olema võimelised äh, tõesti äh, maksumaksja raha hästi ära kasutama ja see on üks asi, millest me räägime, me räägime sellest palju, aga meil on vaja ka selle koha, kohta paremaid ja selgemaid määratlusi ja kolmandaks õigusriiklus ma juhtumisi olen kaasraportöör proua Gardia Zaballiga selles küsimuses ja tahaksin kasutada võimalust proua Kressle, teie küsimus on loomulikult äärmiselt oluline ja see on äh, veidi võrreldav sellega, kui me üritame siin äh, nüüd äh, kandilist asja läbi ümmarguse augu ajada, et et jah, tõepoolest äh, lõplikud kasusaajad ei tohiks äh, äh, kannatada ja oma raportis ma ka käsitlen seda, aga tahaksin siin lihtsalt öelda seda, et lõpptulemusena peab see olema mõttekas ka õigusriikluse aspektist ja see, sellel peab olema väga konkreetne mõte ka nende liikmesriikide jaoks, kes õigusriikluse põhimõtetest kinni ei pea. ja ma ei arva, et selles vahearuandes on vaja minna detailidesse. aitäh. aitäh, härra Sarvamaa. ja nüüd on sõna härra Pöögel. aitäh. mul on kaks korda olnud rõõm äh, läbirääkimisi pidada finantsraamistiku üle parlamendi nimel ja see ei olnud alati rõõm sest see, mis meie sisuliselt olime välja töötanud ja mis meie arvates oli vajalik äh, selleks, et Euroopa Liit oleks äh, toimimisvõimeline ja et äh, oleks võt-, võetud arvesse ka seda, mida kodanikud meilt soovivad, et see kajastuks ka eelarves ja et järjest kiirenemas maailmas ja kõik need väljakutsed, mis seonduvad globaliseerumisega ja mõningate naabritega, ka neid on vaja eelarves arvesse võtta. ja tahaksin äh, öelda, et ma tõesti tunnustan kõik, mõlemat äh, raportööri, et nad on leidnud täiendava uue lähenemise, et kuidas äh, minna läbirääkimistele selge pakkumise, selgete määratluste ja selgete äh, Äh, arvutega ja seda meil minevikus ei ole olnud, see on ka äh, samm parlamendi suurema usaldusväärsuse suunas äh, nendel läbirääkimistel, nii et müts maha. aga samal ajal on õige ka see, et mõned eelarve osad, et neid ei juhita optimaalselt. ja see puudutab eelkõige liikmesriike. ja see on iga kord äh, kahjulik, kui me arutame seda, et milliseid äh, ressursse meil oleks Euroopa eelarves vaja. nii et on olemas vajadus äh, tõesti näpuga näidata nendele asjadele ja mitte kurta selle üle, et e-, riikide eelarvepoliitika on piiratud, aga samal ajal mitte olla võimeline korralikult juhtima Euroopa eelarves olevaid vahendeid või neid üldse ära kasutama ja seal on vaja mõningatel riikidel tõesti oma tõhusust parandada, aga samal ajal kuulub selle kriitika juurde ka see, et kui me räägime nendest vahenditest, eriti suurtest fondidest, ükskõik kas Ühtekuuluvusfondist või Maaelu Arengufondist, siis on selge see, et ilma nende Euroopa eelarve vahenditeta paljud liikmesriigid ja isegi minu enda liidumaa, Schleswig-Holsteini liidumaa, mis äh, on kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani saab äh, seitsesada viiskümmend äh, miljonit eurot suurtest fondidest pluss otsemaksed põllumeestele. meie föderaalses süsteemis selline liidumaa valitsus saab umbes poole investeeringutest, mis tulevad klassi, Äh, avalikust sektorist, Euroopa Liidu eelarvest, et tegemist ei ole mitte üksnes ühtekuuluvusriikidega, mis on napilt, äh, mille SKT on napilt üle poole äh, Euroopa Liidu keskmisest, et ma olen oma valimisringkonnas ka teinud õpikodasid EFRE, Maaelu Arengufondi ja ähm, teadusuuringute ja arendustegevuse ja muude teemade kohta, et vaja on tegeleda nende küsimustega, mida komisjon on õigusega tõstatanud, et ühest küljest loomulikult on vaja tegeleda Brexiti mõjudega, kus me ei tea, et milline meie lõplik tulemus on, lahutus on alati kallis, mõtleme veel siin, mis toimub poliitilistes äh, küsimustes ja ei ole välistatud ka, et äh, et nad ei maksa lihtsalt arvet, sellepärast et on Viini äh, rahvusvahelise lepinguõiguse konventsioon ja siis äh, meie tulevane äh, läbirääkimispartner ei, ei pruugi olla ju ähm, usaldusväärne. see on asi, mida me peame oma Ühendkuningriigi sõpradele ütlema, aga oluline on suurte fondide puhul öelda, et millised on äh, need piirid, et vaja on Euroopa raamistikku ja see raamistik tuleneb äh, riigipõhistest äh, soovitustest, nendest peamistest soovitustest, et äh, millega oleks võimalik tagada jätkusuutlikku majandamist ja positiivset arengut majandus- ja tööhõive vallas. ja kui rääkida siin nüüd õigusriikluse põhimõttest, siis äh, kui me tahame olla usaldusväärsed, siis äh, me ei saa ilma selleta. või me kaotame siis äh, üldse igasuguse usaldusväärsuse, et see on kindlasti väga lõbus valimis, niimoodi valimiskampaaniat teha, et kui vaadata Euroopa Kohtu otsust Portugali koht, kohtunike äh, otsuse kohta, äh, kaebuse kohta mm, veebruarist. kohtunikud kaebasid sellepärast, et nende äh, palku vähendati ja nad arvasid, et nende sõltumatus on küsimärgi alla sattunud ja see kaebus jäeti läbi vaatamata, sellepärast et kõi-, kriisi ajal on kõik ka avalikus sektoris pidanud leppima palgakärbetega ja sellepärast ei ole kohtunike sõltumatus ohus, aga huvitav on meie jaoks Euroopa Kohtu kom-, kommentaarid. ja mina ei ole äh, jurist, ma lihtsalt õppisin põllumajandusõigust äh, kõrvalerialana, aga see on väga huvitav. väga selgelt äh, tuuakse välja see, mis äh, õigused on Euroopa harta alusel äh, mm, kodanikel ja mis, milline on kohtute ja kohtunike sõltumatus ja Euroopa Liidu harta on ju ähm, osa aluslepingutest ja mõningate riikide jaoks on sealt võimalik leida äh, käsitumisjuhiseid, kus neid probleeme on ja sellepärast ka ei saa me eelarvepoliitikas neid probleeme välja vältida, vaid seal on tõesti asju, mi-, kus Euroopa Kohus on väga selgelt sõnastanud oma ootused, mis puudutavad õigusriikluse põhimõtteid, või siis tuleb üldse küsida, et mis meid üldse veel ühendab siin. ja loomulikult võib arutada küsimust, kas üks koma üks X või üks koma kolm protsenti, kas neist piisab? ja paljudes liikmesriikides on tegemist väga tundliku aruteluga aga ma arvan, härra esimees, et me peame tulema tagasi selle juurde, mida alustati siin komisjonis mõni aasta tagasi, aga mida võib-olla ei ole piisavalt järjekindlalt edasi aetud, kuna mõningatel liikmesriikidel ei ole seda huvi. kui me ikka ja jälle loome mingisuguseid ameteid, agentuure, näiteks Euroopa Raudteeamet, milliseid äh, tagajärgi teevad siis, äh, milliseid äh, järeldusi teevad liikmesriigid, et nemad oma koduriikides ei paranda äh, haldust? me oleme loonud äh, tegelikult, äh, üritanud luua siin tõhusamat äh, haldust, aga tegelikult jäävad alles paralleelstruktuurid. nii et kes otsustab agentuuride asutamise, tegemist on liikmesriikidega ja liikmesriigid kodus vastavaid järeldusi ei tee ja nüüd siin äh, teha järeldusi, luua, äh, lõpetada ära need struktuurid, äh, arutada liikmesriikidega seda topelt- ja kolmekordsete struktuuride küsimust, teha selgemalt, selgemaks see, et mida on vaja teha Euroopa tasandil, kus me oleme võib-olla teinud liiga palju, kus me peaksime võib-olla vähem tegema, ma tõesti ei kaitse kõiki ameteid, mida me oleme loonud me võiksime võib-olla ülikoolidelt tellida teatavaid uuringuid, ülikoolidel oleks hea meel aga teadusuuringud, meil on olemas äh, raamistik, meil oli kuulamine, kus öeldi, et me võiksime kolm korda rohkem äh, suurepäraseid teadusuuringute projekte toetada, kui meil oleks äh, vastavad vahendid. see on selle tulemus, et meil on ühiselt propageeritud eesmärk kolm protsenti RKT-st Ehm, ka-, KRT-st ehm, peaks minema teadusuuringutest, kõigis liikmesriikides ei ole seda saavutatud, võib-olla ka sellepärast, et liikmesriikide eelarvetes ei ole vastavat, vastavaid vahendeid, kuna nende sinna panemine ei ole lihtne ja sellepärast me nõuame, et vastavaid vahendeid suurendataks ja et aidata ka neid liikmesriike, kus meil on vaja äh, survestada neid rohkem tegelema äh, teadusuuringutega ja, ja me ei saa siin seda välja mängida ühtekuuluvuse ja naabruspoliitika vastu, aga poliitiline strateegilises arutelus äh, tuleb ähm, äh, rääkida sellest, mida äh, ütleb, öeldakse lepingu artiklites kaheksakümmend seitse, seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend ja tuleb küsida artiklis kaheksakümmend on juttu ka õiglasest koormuste, koormuse jaotamisest. ja mõned arvavad, et neid see ei puuduta hoolimata sellest, et kõik liikmesriigid on rat-, äh, lepingu ratifitseerinud. ja sellepärast on õige komisjoni lähenemist äh, kaasata selles küsimuses, et need liikmesriigid, kes rohkem teevad, peavad saama ka rohkem vahendeid selleks, et äh, oleks tagatud ühtsuse usaldusväärsus selles küsimuses, aga ei saa neid äh, erinevaid valdkondi üksteise vastu äh, välja mängida, nagu põllumajanduspoliitikat ei või välja mängida äh, kaitsepoliitika vastu ja siin meil on ühine, ähm, kui meil on ühine julgeoleku ja kaitseuuringute programm, siis meil on ka lisa, see tagab meile lisandväärtuse, sest erinevates liikmesriikides on väga erinevad teadusuuringute programmid, võib-olla neid on mingil määral võimalik ära kaotada, selle kasuks, et vähendatakse avaliku sektori kulutusi. see on lihtsalt üks näide, millega me peame tegelema, et seda ühte koma kolme protsenti õigesti kaitsta, see peaks olema lihtne siin nendest erimeelsustest üle saada ja ka see läbirääkimiste lauale teemana panna, aitäh. esimees räägib ilma mikrofonita Euh, aitäh härra Böögele euh, nende meeldetuletuste eest ja nüüd sõna proua Gardia Zabalile. Eh, aitäh, härra esimees. ka mina sooviks äh, südamest tänada raportööre Te olete tõesti suurepärast tööd teinud, sest äh, siin on väga konkreetselt parlamendi soovid välja toodud. me oleme ju väga palju rääkinud suurtest poliitikavaldkondadest ja ka väiksematest meetmetest, aga siin on tõesti mustvalgel kirja pandud, mida me tahame kui me neid meetmeid kaitseme, meil on iga pro-, programmi kohta selge seisukoht, meil on selged vastused kõigile komisjoni ettepanekutele. ja ma arvan, et väga nutikas oli see, et te niimoodi töötasite. ja siis ka improviseeritakse vähem ja ma arvan, et niimoodi suur osa parlamendist saab toetada seda positsiooni ja hääletustel läheb ka hästi. raportööride ettepanek näitab ka, et äh, me võtame tõesti tõsiselt äh, oma ettepanekuid, et äh, Euroopa Parlament tõesti tahab, et meil oleks selge ettepanek, et mida on pärast võimalik ka rakendada ja mida ma sellega mõtlen. loomulikult me oleme vaadanud, millised on vajadused, me oleme kõik need äh, äh, siin äh, üles loet-, lugenud, aga me oleme pannud paika ka piirid. ja oleme enne ka teinud tingimuse, et äh, see ei tähenda, et äh, kui siin on uued prioriteedid, siis äh, traditsiooniliste poliitikate puhul võib summasid vähendada, see oli see võimatu ülesanne, see üks koma kolm protsenti. me lugesime üles nõudmised, aga kui me ei oleks piire paika pannud, siis lõpptulemusena oleksime me jõudnud väga palju suuremate summadeni. sest loomulikult on endiselt äh, olemas ebavõrdsus, ebavõrdsus ka süveneb ja meil ei õnnestu seda piirata isikute ja erinevate piirkondade vahel ja siis on nüüd Maailma Kliimanõukogu aruanne, mis samuti kehtestas meile ultimaatumi ja me peame mõtlema, et kui palju me tahame kulutada kliimamuutuste vastasele võitlusele ja see, mis meil praegu mitmeaastases finantsraamistikus on, sellest kindlasti ei piisa ja teadusuuringute puhul me kindlasti ei kuulu maailma tugevate riikide hulka, meil on siin väga palju veel teha ka vaesusevastases võitluses ja seda kõike ära teha ühe koma kolme protsendiga. me peame olema realistlikud ja sellepärast me selleni ka jõudsime, ehkki sellest loomulikult ei piisa. ja kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis äh, sotsialistide ja demokraatide puhul äh, me oleme ikka rääkinud äh, jätkusuutlikust arengust, see on realistlik, see vastab ka meie eesmärkidele Euroopa Liidus ja seepärast meil on alati vaja jätkata sellist äh, strateegiaga, see peaks olema meie põhimõte, me peaksime sellest äh, juhinduma oma programmide puhul ja üks koma kolm protsenti, see tugineb äh, sellele, et programme ei tohi vähendada selleks, et äh, midagi muud rahastada ja parlamendi ettepanek on, et äh, selleks, et me ei peaks vähendama programmide summasid, on meil vaja rohkem omavahendeid ja omavahendite puhul ma arvan, et parlamendi ettepanekut on võimalik ka veel parandada ma saan toetada seda, mis siin kirjas on, aga me võiksime selle teha veel konkreetsemaks, me ei pea siin midagi uut välja mõtlema. juba märtsis kirjutasime oma raporti. ja ma arvan, et me võiksime teha veel ühe sammu konkreetsemate numbritega, me tegime seda juba mitmeaastase finantsraamistikuga, konkreetse projektide, konkreetsete summadega ja omavahendite puhul võiksime sama teha ja me ei peaks siin äh, mingisuguseid varasemaid kokkuleppeid äh, läbi vaatama, äh, mis me märtsis ähm, tegime, me võiksime siin lihtsalt kindlasti teha täiendava sammu, aga siin on tõesti tehtud väga nutikat tööd. ja selle raporti ülesehitus, kus on konkreetsed ettepanekud ja selged vastused komisjoni ettepanekutele, ma arvan, et see lihtsustab ka nõukoguga peetavaid läbirääkimisi aitäh, proua Kardia Sabal. rohkem keegi sõna ei ole soovinud, nii et annan nüüd sõna Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportööridele ja siis äh, regioonide komitee raportööridele, kes peavad koostama arvamuse. kas te saaksite viie minuti jooksul meile oma arvamuse edastada, palun? jah, ma tahaksin tänada küllakutse eest selleks, et siin ähm, Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust eile äh, tutvustada, mis üheksateistkümnendal äh, septembril täiskogul vastu võeti. ja aitäh, et kutsusite meid äh, eelarvekomisjoni istungile, ma tänan ka kõiki nelja kaasraportööri selle eest, et ähm, tee koostööd meie meie arvamuse väljatöötamisel nii hästi mm, tegite ja tunnustan teid ka tulemuse eest. Teil on tõesti tekst, kus on konkreetsed arvud kirjas. ja mi-, kus on tõesti ka äh, konsensus taga, erinevad ähm, osa, erinevate osapoolte konsensus, töö, tööandjad, töötajad ja äh, erinevate huvide esindajad äh, ja ja siis on sel-, siis on võimalik ka nõukogu survestada ja see on ka meie arvamuse eesmärk, tagamaks seda, et vastavaid eelarvelisi vahendeid eraldatakse, et oleks võimalik äh, ellu viia äh, neid poliitikaid, mida on vaja, sest et äh, me elame ju väga keerukas äh, faasis Euroopa Liidu arengus ja tahaksin nüüd rääkida, et milliseid tegureid tuleb arvesse võtta, kui me nõuame ambitsioonikamat eelarvet. see üks koma kolm protsenti tegemist ei ole ju liiga suure nõudmisega. Need elemendid, mida meie oleme välja toonud, on järgmised. alates järgmisest aastast meil on tegemist äh, investeeringute defitsiidiga ja ähm, kaubandusprotektsionismi ohuga kogu maailmas ja tahaksin äh, tuletada meelde ka, et äh, sotsiaalne ühtekuuluvus on ähm, Äh, kannatanud kriisi tulemusena ja et riikide vahel on suuri erinev, erinevusi ja see on ilmselt kõige olulisem poliitiline element, et äh, selle kriisi tulemusena on järjest rohkem natsionalismi ja äärmuslust ja liikmesriikide, mõningates liikmesriikides õigusriikluse õõnestamist ja seda me ei näe mitte ainult Euroopa Liidus, vaid me näeme seda ka naabruskonnas ja üle maailma. nii et ähm, Euroopa Liidul on vaja sellist sidusat vastust, et me tahame teistsugust poliitikat, mis tugevdaks Euroopa Liitu ja annaks panuse sellesse, et äh, majandus- ja rahaliitu reformitakse või siis äh, Ehm, jõuame me tõesti väga keerukasse olukorda. nii palju siis kontekstist, aga veel paar märkust äh, konkreetsete asjade kohta. me oleme nõus äh, vahendite suurendamisega, me oleme nõus äh, ettepanekutega, mida tehti, et olemasolevad tasemed tuleks säilitada ühtekuuluvusfondi, ühtekuuluvuse puhul ja põllumajanduspoliitika puhul ja et äh, erinevaid peatükke tuleks äh, tugevdada, eriti mis puudutab investeeringuid, mitte ainult EFSisse, vaid äh, tuleks tugevdada kõiki investeerimispeatükke eelarves, me arvame, et meil oleks vaja konkreetset programmi sotsiaalsete õiguste samba jaoks Euroopa Liidus, et liikmesriigid oleks võimelised Göteborgi Äh, eelmise aasta novembri deklaratsiooni eesmärke ellu rakendama. ja me arvame, et äh, oleks vaja töötada välja strateegia, mm, mm, lõimitud strateegia, mis hõlmaks majandust ja mm, jätkusuutlikku arengut äh, ja selles vaja on Pali-, Pariisi lepingut ellu rakendada, võidelda kliimamuutuste vastu, ka selle jaoks oleks vaja rohkem vahendeid. me oleme nõus sellega, et omavahendite puhul on vaja välja töötada eesmärgid, Mario Monti töörühmast on tulnud mõningaid ettepanekuid, mis on lisatud ka käesolevasse teksti ja me peaks viitama ka sellele, et äh, palju asju komisjoni ettepanekus ei ole piisavad, näiteks äh, ettepanekud, mis puudutavad äh, ülesehitust ja lihtsustamist, see kõik tundub olevat positiivne, aga olulised on ka Euroopa Komisjoni prioriteedid mis kajastuvad mõningate peatükkide vahendite suurendamises, see on meie meelest väga oluline. aitäh ja kolleeg Boguslavitš siis regioonide komitee nimel. aitäh võimaluse eest tutvustada regioonide komitee arvamust mitmestada finantsraamistiku kohta lühidalt äh, rõhutaksin mõningaid asju meie arvamuses. regioonide komitee tunnustab, et Euroopa Komisjonil oli raske ülesanne koostada see ettepanek, võttes eriti arvesse Brexitit, äh, on tegemist äh, hea alusega edasisteks aruteludeks, aga seda on vaja märkimisväärselt muuta eri, enne selle lõplikku vastuvõtmist me toetame komisjoni äh, prioriteetide valikut äh, ja mõningaid täiendavaid väljakutseid ja seda, et vaja on täiendavaid vahendeid nende jaoks, aga seda mitte ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika arvelt ja eriti maaelu arengupoliitika arvelt. me tervitame ettepanekut, et äh, siduda vahendite kasutamine õigusriikluse olukorraga liikmesriikides, aga me kutsume üles äh, kehtestama selgeid kriteeriume vajakajäämiste hindamiseks ja me tahame, et äh, lõplikud kasusaajad oleksid kaitstud, kui liikmesriigi suhtes kehtestatakse sanktsioonid me oleme tugevalt vastu kärbetele ühtekuuluvuspoliitika vallas ja sellele, et halveneks lõpptarbijate, lõppkasusaajate olukord. me oleme samuti ühise põllumajanduspoliitika Äh, kärbete vastu, eriti teises sambas äh, maailma arengupoliitika vallas. me meenutame ka, et äh, regioonide komitee ja Euroopa Parlament varasemalt on kutsunud üles sellele, et meil oleksid suuremad omavahendid ja see lahendaks probleemi nii sellega, et nõutakse uusi prioriteete ja on uusi väljakutseid ja säilitaks vähemalt ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika rahastuse praegusel tasandil, mis on ainu-, mis on äh, ainus variant, mis on kohalike ja piirkondlike oma, omavalitsuste jaoks äh, vastuvõetav, aitäh! suur aitäh, härra raportöör, aitäh selle kokkuvõtliku selge ülevaate eest ja enne, kui ma tagasi annan sõna kaasraportööridele, tahaksin veel kord äh, avaldada neile tänu ja, ja tõesti väljendada äh, oma poolehoidu. ja nüüd äh, härra Schwarz soovis vist ka sõna, meil on dokument, mis ähm, parlamendi poolelt vaadatuna võimaldab nüüd parimal võimalikul moel nõukoguga läbirääkimistele minna, ma ei tea, kas see eh, saab teoks enne aasta lõppu, selle otsustab ära läbirääkimise mandaat nõukogule, kindlasti on meie ettepanekul lisaväärtus Euroopa Liidule eh, ja on arvestatud ka ülemaailmseid väljakutseid, julgeolek, kliima, digitaalajastu, ränne, kosmosepoliitika nii nagu härra Pööge ütles, on arvestatud ka Euroopa Liidu ametitega, liikmesriikide kulutused samas pole alati päris tõhusad olnud ja nad võiksid olla tõhusamad, kui tõesti äh, äh, nad oleksid äh, nii-öelda Euroopa-ülesed, esitame üleskutse riigijuhtidele äh, et ähm, arvestataks siiski Euroopa ühiseid hüve, ähm, hüvesid, ähm, mis toetaksid Euroopa Liidu suveräänsust ja kaitseksid meie kodanikke. esitame üleskutse, et äh, tõesti, äh, kui on vaja ülemaailmsetele väljakutsetele vastu astuda, tuleb leida vahendeid liikmesriigist ka Euroopa tasandil reageerimiseks ja Euroopa Liidu eelarve iseenesest äh, oleks siis nagu äh, tugevam ja jõulisem. ja mm, tuleks mõelda sellele, mis annab meile Euroopa Liidu lisaväärtuse ja nüüd annan sõna härra Schwarzile, palun. suur aitäh. ma tahaksin Euroopa Komisjoni esialgsed kommentaarid esitada selle teie raport, raporti kohta. meie arvame, et see on eesseisvad läbirääkimisi arvestades nõukoguga päris hea alus ja meiegi tahame tunnustada raportööre. loomulikult Teie äh, koguarvud äh, on väga ambitsioonikad, üks koma kolm protsenti kogu rahvaturust, aga parlament peabki olema julge ja pealehakkaja. nüüd, äh, kuidas selle raporti mõistetavust ja usaldusväärsust suurendada. Te olete peatükkide kaupa näidanud, milliste programmide ko-, kaupa eh, eh, suureneks Euroopa Liidu mitmeaastane eelarve ja ma arvan, et seda praegu nõukogus arutataksegi. komisjon tervitab ka seda, et on arvesse võetud mitmeid läbivaid küsimusi, näiteks eh, paindlikkus on üks oluline teema Teie raport lähtub komisjoni paindlikkusaruandest, teie soovite veelgi enam manööverdamisruumi ja me muidugi mõistame teid, aga kahjuks nõukogu kõnelused liiguvad vastassuunas ja mõned liikmesriigid või isegi rüh liikmesriikide rühmad soovivad paindlikkusinstrumente äh,, mitut neist kombineerida ja kokku panna, mis ohustab väga tõsiselt praegust eh, paindlikkust ja me kõik teame ühiselt, mida see tähendab. eelmine kord, kui parlament eh, läbirääkimisi pidas, siis eh, suudeti just paindlikkuslibe-, reserviga reageerida rändekriisile ja, ja meie oleme nüüd väga mures, et nüüd toimub tagasiminek ja tahaksime ja, ja peab ütlema, et, et see on just pingeid tekitanud ja palun jälgige seda tähelepanelikult, suheldes nõukoguga lähi, lähinädalatel. siis muidugi ähm, näeme selgelt, et äh, omavahendite reform on selgelt seotud mitmeaastase finantsraamistikuga ja me saame aru, täiesti, äh, mis on teie tingimused, nii nagu härra Levandovski selgelt ütles ja volinik Göttinger on mitmel puhul öelnud, äh, et omavahenditeks võib ka muid äh, ressursse leida, näiteks digitaalmakseid, teest, te rääkisite sellest kahe maksu maksu alusaktid tuleb äh, läbi vaadata ja seda saab komisjon teha. nüüd aitäh ka, et õigusriigi mehhanismi toetasite, ma tahaksin nüüd siin natuke teda täpsustada, sest proua Kressle ka tänases debatis viitas sellele artikkel neli lõige kaks äh, määruse ettepanekust, mis me tegime, kaitseb äh, lõppkasusaajat ja meie jagame teie muresid ning oma määruses ka käsitleme seda. võib-olla äh, paluksime, et te mõtleksite selle üle veel, kas seda nimetada tõesti sanktsioonide mehhanismiks, nagu te teate, õigusriigi mehhanismi õiguslikuks aluseks on kindel finantsjuhtimine, usaldusväärne finantsjuhtimine on iseenesest juba selge või ütleb selgelt, et eh, avaliku sektori haldus peab olema korralik ja võib-olla kui te hakkate sanktsioonideks nimetama seda mehhanismi, oleks see liiga karm tahaksin teile veel teada anda ka natukene selle menetluse kaudu, mis meil toimub sel nädalal, toimuvad eh, Koreperi kohtumised räägitakse horisontaalsetest küsimustest, nagu näiteks paindlikkus eh, eh, rubriigid üks, kolm, viis, seitse, siis järgmisel nädalal toimub nõukogu, siis arutavad ministrid lõuna ajal neid eh, teravamaid küsimusi ja pärast tehakse ka üks debriefing pärastlõunal, peab ütlema, et nõukogu tehnilisel tasandil liiguvad asjad väga kiirelt edasi. iga nädal toimub kaks koosolekut, eh, kõik punktid vaadatakse põhjalikult läbi ja teie raport tuleb suureks abiks novembris, eh, kui komisjon ja nõukogu peavad teie seisukohti arutama igal juhul komisjon tänab, et, et meid siia kutsusite täna ja ootame suure huviga järgmisi diskussioone. tänan. aitäh, härra Schwarz, aitäh, et te nimetasite äh, parlamendi tööd julgeks. noh, kahju, kui komisjonil sarnaseid ambitsioone pole äh, muidugi äh, õiguslik alus on just selline, nagu ta on, aga poliitiliselt et peame endale aru andma, et maksumaksjad, eriti netopanustajates riikides, võivad äh, olla äh, ülle, üllatunud, et kui netokasusaajad ei respekteeri teatud Euroopa Liidu väärtusi. ja lisaks juriidilisele aspektile tuleb järgmise finantsraamistiku puhul ka tähelepanu pöörata sellele, et Euroopa Liit on siiski ühisväärtustele rajatud, vabadused, õigusriik ja nii edasi mina usun Äh, need komis-, need ettepanekud, mis siin täna siin välja käidi, need ei ole sugugi nii, nii tohutult ambitsioonikad või nii hirmjulged, ei. Need on loogilised ja komisjon peaks seda arvestama. ütles Elmar Pööge. Euh, nojah, nüüd siis esitasime väljakutse komisjonile. probleem on selles, mis me siis tahame tahame võimsat Euroopat või Euroopat, millel on lihtsalt autonoomia, aga autonoomia strateeg-, strateegiline autonoomia, ma ei tea, kui me ei suuda seda Euroopa, inimestele seletada, et Euroopa neid kaitseb, siis kuidas me mõistame Euroopa tulevikku? Vaatoma tahaksin tänada Majandus-Sotsiaalkomitee raportööri ja Regioonide Komitee raportööri, mitte ainult nende raportite eest, mis koostati, vaid äh, suur aitäh koostöö eest ja mm, tuleb välja, et ähm, me oleme ikka väga ühel meelel ja tahaksin aitäh öelda kolleeg Jan Olbrichtile äh, ma tegelikult tahtsin alguses rääkida ka meie metoodikast, äh, ma ei jõudnud, aga nüüd küll kõneleksin sellest ja võib-olla vastaksin ka kolleegide küsimustele. nüüd läbivad eesmärgid, tõesti, äh, me praegu ei rääkinud nendest, aga äh, eks me võtsime üle ka selle, mis juba märtsis oli kokku lepitud, mm, soovime kaasotsustust, soovime koht, kolmekümne protsenti, soovime eh, läbivat ja ühtset lähenemist. kaasotsustusraportis eh, nägime ette muudatusettepaneku, eh, mis siis nägi ette kohustuslikuks vahu, vahearuannete muutmist mitte review alati arutatakse, kas see on kohustuslik, kas me teeme seda või mitte, ei. nüüd nõuame, et see oleks kohustuslik ja komisjon palun valmistuge, me soovime, et eh, mingisuguse võrdlusaluse töötaksite välja, mille järgi siis hinnata, kas eh, kestliku arengu eesmärke on saavutatud, samuti ka, kuidas hinnata meeste-naiste võrdõiguslikkust, härra Torvalds just tutvustas meile seda teemat äsja seega see küsimus tuleb läbi vaadata ja nüüd paindlikkuse küsimus, jah, kuulsin komisjoni argumente. nüüd tuleb leida kuldne kesktee paindlikkuse ja ettearvatavuse vahel ja samuti arvestada ka poliitilisi eesmärke. muidugi me võime igasugust paindlikkust e eelarvesse kirjutada, aga see ei, aga mis siis saab, kui meil enam ei ole poliitilisi prioriteete? paindlikkus peab kohanema vastav, vastavalt sellele, mis äh, ümbritsevas maailmas toimub, äh, poliitilised eesmärgid, etteaimatavus, see on oluline, paindlikkus ka. ja nüüd härra Kolmel, ma püüdsin teid äh, veenda ja, ja jätkan oma tööd kuni mandaadi lõpuni millest seisavad meie eesmärgid mul on siin Budenstraati arvamus näiteks, võib-olla see aitab teid. siin on selgelt öeldud, et kap-, ühtekuuluvuspoliitikat ei tohi äh, kärpida äh,, teist sammast äh, ÜPP-s ei tohi äh, kärpida ja kui ma seda arvamust loen, siis see ongi nagu sarnane eh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga. järgmiseks programmide rahastamine need eh, programmid eh, ja programmide vahendil proua Kresslele selgitaksin, et eh, ega meilt need eh, programmid eh, ei lähtu eelarvekomisjon teeb oma ettepanekuid, aga komisjon teeb omad, sama puudutab ka seda Child Guarantee, laste garantiifondi. kust see tuleb? lihtsalt sellest, et kätte. kärpepoliitika algusest peale on kasvanud laste vaesus katastroofiliselt, just väikelaste vaesus ja see on lausa äh, selliseks nähtuseks muutunud, millele tuleb piirid panna mõnedes riikides. Äh, seega me tahame päästa lapsi vaesusest, projekt ja ma kujutan ette, ma isegi tean, et on juba katseprojekte, mida eh, komisjon on sotsiaalplaanis ka finantseerida kavastanud, no arvestagem nende sisuga siis ja nüüd järgmine mehhanism, see Euroopa ühendamise rahastu, teie vist, härra Sarvamaa, küsisite minu käest selle kohta. Eh, nägime ette kuue ja poole miljardi suuruse kasvu selle eelarves, loomulikult eelarve on pingeline, aga ikkagi on tehtud samm edasi. ja nüüd poliitikat kokku võttes ja eh, kommenteerides seda, mida härra Fernandes ütles. no mis siis nõukogus toimub, nii nagu siin kolleegid ütlesid, parlamendi eesmärk on anda endast parim ja töötada oma vastutuse, poliitilise vastutuse kõrgusel. meie e, vastutus nõuab, et e, meie poliitika peab olema selge, e, me ei saa afišeerida prioriteete, mida ei finantseerita, näiteks teadusuuringute puhul oleme me kohandanud eelarvet vastavalt nendele prioriteetidele, eh, mida me oleme välja kuulutanud. ma olen härra Pöögiga ka nõus, meie seisukohad on lihtsalt, lihtsalt tõsised, loogilised ja mõistlikud ja vabandage, kui ma nüüd komisjoni ees ütlen seda, aga null koma kaheksa ei ole siiski äh, nagu vastuvõetav protsent. Eh, noh, meile võib öelda, et me oleme pretensioonikad ja ambitsioonikad, aga ei, üheksakümnendatel aastatel oli meil üks koma kakskümmend seitse protsenti SKT-st, mingit majandus- ja investeerimiskriisis ei olnud, siis tuli kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriis, julgeolekuolukord, kaitsepoliitiline olukord ei ole enam samasugused, eh, noorsoo eh, tööpuudus on muutunud, laste probleemid on muutunud kokkuvõttes, kui me veel mõtleme neid eh, hoiatusi, mida me oleme kuulnud ÜRO kliimapaneelilt eh, ja kõiki neid väljakutseid, mis ees seisavad, siis me ei hakka ju ometigi kõige sellega tegelema ühe koma viie protsendiga või, või, või mingisuguse null koma vii-, null koma kaheksa protsendiga, see ei ole tõsiseltvõetav ma loodan, et meie äh, pakkumine üks koma kolm protsenti äh, läheb hääletamisel novembri täiskogul läbi. mis mind siin häiris? kui me liikmesriikide esindajatega kahepoolseid kõnelusi peame, siis jääb mulle siin teatud mulje, no vaatame kas või seda Bundesrati äh, Euh, le Parlement de Roumanie ja le par-. Bundesrati raportit no, oleme kohtunud Saksamaaga, Portugaliga, liikmesriikide rahvaesindajatega, siis on mulle jäänud mulje, et äh, me ju kõneleme tõsistest probleemidest, aga kui nõukogu kokku tuleb, siis tundub, et keegi ei julge öelda, et jah, parlamendiga saab nõustuda, see on nagu mingi kambavaim seal ja nad ei saa sugugi nõustuda parlamendiga ja siis kõik lihtsalt paralüseerub. nüüd et meie äh, seisukohti finantsraamistiku kohta tuleb kaitsta, need on olulised, need on mõistlikud, terve mõistuse eh, järgi saab öelda, et need liiguvad õiges suunas, siis ma, liiguvad õiges suunas. Eh, ütlen Hollandi kolleegidele, öelge oma parlamendile seda. kusagilt tuleb ju hakata survet avaldama. ma kardan, et nõukogu tuleb jälle oma mineviku skeemidega, mis on ajast ja arust, et nõukogus on omad positsioonid, ma saan aru, aga me võiksime siiski äh, unistada sellest, see ei ole ju keelatud, et äh, meil on ikkagi julged usaldusväärsed positsioonid meie mandaadi lõpuks, mis vastavad ka Euroopa Liidu vajadustele. no see sõltub ka kõik juhtimisest, tegemist on eh, nagu orkestriga. kõik pillimängijad on hea, kui dirigenti ei ole, kokkumäng ei toimu, siis lihtsalt sümfoonia ei kõla. <clears throat> härra Albrecht, jah, tõesti, me oleme praegu ähm, äh, jõudnud selle punktini, kus tuleb rääkida Euroopa Liidu pädevusest küsime siis, mida liikmesriigid tahavad teha sel-, nende ühispoliitikatega. kui palju see maksma läheb? kas meil selleks raha on? kui me kõneleme ühe koma kolmest protsendist, siis meie parlamendina peame nüüd arutama, mida me koos saame teha lõppude lõpuks jõudsime meie siin omavahelistes aruteludes äh, ühe koma kolme protsendini ja seda me nimetame ratsionaalseks mõtteviisiks. me oleme natukene üllatunud praegu. sest meie piirideks oli null koma üks protsenti kuni üks koma kolm protsenti ja komisjon ei ole sugugi keskel vaid, vaid null koma kaheksa protsenti on komisjoni ettepanek. mingi strateegiliselt nõukogu ja komisjoni seisukohti arvestades pole sugugi lihtne. meie ikkagi katsume ratsionaalselt käituda kui me üksikasjadest hakkame kõnelema, siis loomulikult ridade vahelt võib lugeda, mida kolleegid tahavad öelda, näiteks Jordi Soles ütles, et äh, rohelised tahavad äh, mitte ainult äh, tähtaegu, vaid ka kvaliteeti. ka meie tahame hea kvaliteedilist eelarvet, ega me ei hakka siin nüüd äh, ka ennast lõhki kiskuma kuupäeva pärast. kas me tahame, kas nõukogu tahab mingit katastroofi tekitada, ma ei usu, et nad tahavad seda enne valimisi. kõik on huvitatud heast kvaliteedist, aga küsimus on see, selles, kas see poliitiline momentum ja hoog on praegu selline, mis, mis võimaldab meil äh, etteantud aja jooksul kvaliteetse raamistiku paika panna. mõned kolleegid ütlesid, et et mõned tagasimaksed peaksid jääma, ma ei tea, millised see on mulle täiesti uus. Hollandi või Saksamaad või tahate veel midagi uut? see ju muudab kogu filosoofiat, see näitab seda lihtsalt, et ka parlamendis ei ole meie äh, vaidlused sugugi kerged. erinevaid lähenemisi on nii siin kui nõukogus ja, ja siis veel äh, räägiti õigusriigist. Ingeborg Kressler oli õigus, me ei ole naiivsed aga meie poliitikutena, mida me tahame, kes tunneks siis kõige selle tagajärgi, liikmesriikide valitsused äh, või siis lõppkasusaajad, äh, VKE-d ja nemad tunnevad, et jah, midagi on viltu ja, ja ainult niisuguse käitumise kaudu saab valitsuse äh, valitsuse käitumist muuta. VKE-d, ülikoolid, teaduskeskused äh, saavad aru, mis toimub. Euroopa äh, vastasus samuti on plahvatuslikult kasvanud. ja siis ütleme otse, kes siis seadust rikub ja kes süsteemi ei halda, valitsused valitsused vastutavad selle eest. Nad ei vastuta mitte Euroopa Liidu ees, vaid vastutavad oma kodanike ja VKE-de e ees. Tore Sarva võttis sõna ja rääkis siin ka väga huvitavalt ja küsis, et mit, mit, mit, mis juht, mis hakkab juhtuma CEF-iga, Euroopa ühendamise rahastamisega. see ei ole meie eesmärk, see on eh, eh, instrument ja CEF loomulikult ei saa kõiki, kõike muuta ja asendada, aga piiriülestes pro-, programmides on ta väga huvitav. Tran ja Regi räägivad juba äh, ühtekuuluvusvahendite äh, ülekandmisest CEF-i kui me ühtekuuluvusfondist raha ära võtame ja paneme CEF-i ja see jääb sinna kolmeks aastaks liikmesriikide ümbrik, ümbrike, ümbrikutesse on midagi muud kui see, kui raha tuleb ühtekuuluvusfondist. jälle, kohe tuleb avatud pakkumine ja mõni liikmesriik kohe on, on valmis seda kasutama, sest siis nad saavad oma tagasimakseid ja lihtsalt raha võetakse ühest riigist ära ja antakse teisele. ma ei hakka siin rääkima, millised riigid selle eest võitlevad. mõned ootavad ootavad ainult seda hetke, et ühtekuuluvusraha viiakse CEF-is ja sealt hakatakse seda jagama avalike pakkumiste kaudu. kahju küll, aga äh, reaalsus on selline. härra Kalman, mul on teile küsimus. ma enam-vähem tean, kuidas te mõtlete ja mm, diagnoosis me oleme ühel meelel, järeldused on meil erinevad ja minul on väga poliitiline küsimus. kas teie fraktsioon nõustub põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvusvahendite vähendamisega? mida te esindate siin, ECR-i või ennast? mina esindan siin nagu kõik koordinaatorid enamust ECR-ist, jah. ei no Rahvaparteis on ka erinevaid seisukohti, ega siin ei ole midagi äh, erilist, aga teie hääl on radikaalne et poliitiliselt on see väga oluline, tänan. nüüd annaksin sõna omavahendite korraport-, kaasraportöörile härra Levandovskile, palun. aitäh, kolm lühikest märkust, kõige lühem kõigepealt. kuueteistkümnendal oktoobril pärast lõunapausi peaksime me juba teadma ka rohkem, kas liikmesriigid suudavad ühist seisukohta välja töötada või nad pigem toovad välja oma eriarvamusi. teiseks, omavahendid mitte kunagi ei saa liiga palju korrata kõige tähtsamaid põhimõtteid, et tuleb liikmesriikide fiskaalsest suveräänsusest täielikult kinni pidada, tegemist peab olema ühehäälse otsusega ja riiklikud parlamendid peavad selle otsuse ratifitseerima ja kui meil on omavahendid, siis ei ole nii, et hakatakse erinevaid maksustamisvõimalusi äh, või juba olemasolevaid makse üle kandma Euroopa Liidu eelarvesse ja vaid lihtsalt me mõtleme uusi vahendeid, mida oleks võimalik koguda, pluss siis ka sissemaksed RKT-s, nii et kõik need äh, Äh, maksed on väga hästi ette arvestatavad, eriti just need panused, mis tulevad RKT-st ja see on ka tegelikult eelarve stabiliseeriv tegur. nii et me peaksime väga ettevaatlikult sõnastama seda ettepanekut selleks, et vältida hiljem lõksu langemist, kui peaks äh, midagi viltu pidama ja kolmas märkus puudutab õigusriigi põhimõtteid. see, mis makromajanduslikku poolt puudutav klausel, mis on eelarves juba olemas ja siis pigem hambutu artikkel seitse. karistamiste võimalused on Euroopa Liidus sellised, et karistatakse pigem kodanikke kui valitsusi, mis rikuvad reegleid nii et tõesti väga raske on välja töötada nüüd uusi ähm, võimalusi selleks, et kasusaajaid säästa. kui valitsused äh, peavad maksma maksete peatamise puhul, siis nad ei maksa ju mitte omast taskust, vaid nad maksavad maksumaksja raha nii et äh, ikkagi kannatab maksumaksja. nüüd me peaksime üritama seda kõike kodanikele selgemaks teha, et nemad ei saa karistust valitsuste ähm, vigade pärast. meie demokraatias on äh, suveraans, suveräänsus mida, mis, midagi, mis kuulub rahvale ja parlamendid on rahva poolt äh, valitud ja neil on ka vastutus rahva ees. ühte valitsust äh, sanktsioneerida on väga keeruline, ilma et me puudutaksime kodanikke. härra Sarvamaa soovib sõna, palun um.. suur tänu. lõppude lõpuks ma ei usu, et me saaksime täielikult äh, rahvast ja valitsust üksteisest eraldada, nii valus kui see ka poleks, aga nii see on. Merci d'avoir explicité ma pensée. suur aitäh, et te täpsustasite minu seisukohti, härra Depre. teen väga lühidalt, härra esimees, omavahendite küsimusest tahaksin tänada neid kolleege, kes toetasid meie ettepanekut, ma äh, panin tähele ka mõned kolleegid tahaksid esitada muudatusettepanekuid ja hakkame neid kindlasti hoolega läbi vaatama ja püüame leida siis äh, õige tasakaalu ühelt poolt parlamendi otsusekindluse, teiselt poolt Äh, läbirääkimiste ettevaatlikkuse vahel. me ei taha suluseisu tekitada a priori, äh, me peame leidma tasakaalu, äh, selle leidmine on väga delikaatne küsimus ja nüüd muus osas arvan nii nagu teisedki raportöörid ja omavahendite raportöör, ma jagan kõike seda, mida kolleegid siin väljendasid, äh, debatt on alles alanud ja kui kõik ühtemoodi ei aktsepteeri, ähm, siis tuleb arvestada, et meie tänane otsus äh, äh, kujuneb poliitilise võitluse tulemusena ja see määrab ära meie, meie tuleviku. no tähendab, os-, on, meil on äh, neid, kes arvavad, et äh, äh Brexit äh, ei, ei tule ja ei mõjuta midagi, teised ütlevad, et noh, te olete konservatiivid, te ei arvesta seda, et maailm on edasi arenenud, te olete äh, vanasse kinnistunud, ei arvesta maailma konkurentsiga e, ja kõikide nende kri-, krediitidega, vahenditega, mida on vaja selleks, et energeetiline muutus ühiskonnas läbi viia. kõik need erinevad seisukohad, ma, ma saan aru, aga meie oleme teinud oma valiku ja ma kaitsen meie seisukohti mõnedes fraktsioonides, e, ka minu fraktsioonis seisavad ees tõsised võitlused äh, kaalul on demokraatia ja ehm, me tahaksime ka, et äh, rahvas tegelikult saaks palju laiemalt arutada neid küsimusi, kui praegu on toimunud. noh, teisisõnu, kui me tõesti suudaksime kokkuleppele jõuda ilma omavaheliste ehm, raskusteta, siis ma ei tea, võib-olla meie fraktsioon on võib-olla homogeense kui teised, kui igal juhul nõukogu vastu peab minema, peavad meil olema korralikud argumendid ja meie argument on kodaniku, kodanikuõigused, meie äh, peame arvestama äh, avaliku arvamusega, meie seisukohad peavad olema mõistetavad kõikidele Euroopa kodanikele. väga hea mõttevahetus toimus, suur aitäh raportööridele, kõikidele, kes sõna võtsid, ma äh,, regioonide komitee raportöörile, majandus-sotsiaalkomitee raportöörile, nüüd teeme äh, mm, pausi ja neliteist kolmkümmend jätkame kinniste uste taga võib-olla saame siis ka kokku leppida ühes reservis, et tahaksin täpsustada, et mitmeaastane äh, finantsraamistik, äh, selle parandusettepanekud viisteist, tähtaeg on viisteist oktoober kell kuus õhtul eelarvekomisjoni hääletus viies november ning täiskogu, esimene novembri täiskogu on see aeg, kus siis Euroopa Parlament hakkab hääletama mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekut.